ootasime, et see lõpeb ja siis tuleb hääle, hääletada, aga meil on kaks protseduurilist küsimust ka. proua Forensa kõigepealt. austatud president. ma tahtsin äh, küsida, kas äh, selle kohta, mida rääkis Markus Ferber? Äh, Troika kavatseb nüüd tungida Itaaliasse, Rooma ja määrata äh, valitsuse ametisse. ma tahaksin öelda, et Euroopa Liit ongi meie vastupanu aluseks. me tahaksime vähem skeptilisust ja vähem ja rohkem sotsiaalset õiglust. palun pange see protokolli. suur aitäh, võtame teie kommentaarid vaesse, meil on äh, proua Garcia Peresilt ka protseduuriline küsimus. Misma... suur tänu. täna hommikul annuleeris Euroopa Kohus meie parlamendi juhatuse otsuse seoses äh, sanktsioonidega Karemme äh, Kelly suhtes. Äh, siis, kui ta solvas Euroopa naisi, alandas nende inimväärikust ja nüüd äh, tuleb tagada, et Euroopa Liidu väärtused oleks kaitstud ja sellepärast meie assamblee peab jätkuvalt olema järjekindel naiste õiguste kaitsel. Thank you. suur aitäh! kohus tegi selle otsuse ja uuritakse, asja uuritakse. palun, veel üks protseduuriline küsimus, kolleeg, palun. ja chciałem odpowiedzieć, Parlament Europejski ma tahaksin vastata, Euroopa Parlament peaks kõigepealt kaitsma siin sõnavabadust, kui seda igale poole maailma levitatakse ja äh, kaitstakse seda mujal maailmas, siis ma arvan, et ei tohiks ka siin parlamendis sõnavabadust äh, kuidagi piirata ja karistada kedagi selle eest, seega ma olen väga rahul Euroopa Kohtu otsusega. suur aitäh! kas teil on veel protseduurilisi küsimusi? härra Gualtieri. suur tänu. majandus- ja rahanduskomisjoni liikmena lugesin üllatusega meie asepresidendi Ferberi äh, sõnavõttu äh, kus öeldi, et Troika peab minema nüüd Rooma ja ise asuma rahandusministeeriumi kohale, ma ei tea. minu meelest keegi vastutav ametiisik Euroopa Liidu institutsioonis ei tohiks niimoodi kõnelda, see on vastuvõetamatu. Attendiamo delle scuse formali e un minu meelest äh, oleks vaja niisugune avaldus tagasi võtta, see on äh, vastuvõetamatu ja tuleks vabandada selle eest. see ei ole kooskõlas asepresidendi ametikohaga. suur aitäh, härra Ferber, kas te soovite sõna? suur tänu, kallid kolleegid jah, Saksa televisioon küsib minu käest, et mis juhtub siis, kui Itaalia ei ole enam maksujõuline. ja vastasin õigesti selle peale, kui Itaalia ei ole enam maksujõuline, siis peaks Troika nii nagu euroalal ka tavaline, selle eest hoolt kandma. lubage mul nüüd lõpetada, palun. kolleegid, vaikust me olime just äsja rõõmsad selle üle, et Euroopa Kohus tugevdab eh, arvamusvabadust, eh, sõnavabadust eh, ja tähtis on, et see kohalduks siin kojas. see sõnastus, mida kasutas komisjoni esimees äsja, ei ole minu sõnad, võib-olla oli tõlkes probleem lihtsalt ma rääkisin sellest, kuidas mehhanism toimib, kuidas see on olnud varasemal ajal ja kui te loete minu teksti originaalkeeles, see ei ole üldse nii hull, kui itaalia keeles esitatakse. kolleegid, protseduurilised küsimused on nüüd läbi vaadatud. komisjonis tegeldakse teemaga, ma arvan, et see ongi kõige asjakohasem paik ning nüüd on vaja asuda hääletama nii. kes soovivad hääletamisega alustada? suur tänu, kõik on nõus. Läheme siis äh, esimese resolutsiooni juurde. Iraani olukord. kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud.